istungi protokollid on äh, olnud teile kättesaadav, kas on vastuväiteid? ei ole, siis on protokoll käesolevaga kinnitatud. vastavalt kodukorra artiklile neli annab äh, parlament teada, et